morning to everybody. tere hommikust kõigile. kolleegid, peame alustama täna hommikuse koosolekuga. kõigepealt äh, täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale kõigepealt tuleb päevakord kinnitada. kui kommentaare ei ole, siis on päevakord vastu võetud. esimehe teadaandeid ei ole. kui teil on protokolli kohta kommentaare, siis andke teada, kui ei ole kommentaare, siis võetakse protokoll vastu ennem koosol-, koosoleku lõpuks. alustame hääletusega täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale, muudatusettepanek kakskümmend seitse, Schaffhauser poolt, vastu, erapooletud Rejected. tagasi lükatud. Rejected uh,. Amendment twenty nine, Schaff. muudatus kakskümmend üheksa, Schaffhauser. poolt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaks Scholzilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. No, we won't. We won't. Let's go on. Which one? 43. 40. 43 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. 44 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Kompromiss 5 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. 47 poolt, vastu härra Tannak räägib ilma mikrofonita. neljakümne seitsmendast viiekümne neljani saame hääletada üheskoos. poolt, vastu, erapooletud. kõik on tagasi lükatud siis viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, üheksa, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tagasi lükatud. siis kuusteist kuni üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kakskümmend kaks kuni kakskümmend neli üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletusnimekirja alguses veel. kakskümmend kaheksa härra Kaarverilt. selle jätsime enne vahele, poolt, vastu, kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks härra Scholzilt, vabandust, poolt, vastu, erapooletud. uuesti, kolmkümmend üks, poolt, esimesel leheküljel, kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kolmkümmend viis, selle jätsime alguses ka vahele, vabandust. härra Carverilt kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus elektrooniliselt. I have problem with this plus. Okay. Is it now okay? Yeah, you, if you say close the vote. I close the vote. lõpetame hääletuse. vastu võetud. härra Kaaler vabandab, et ta kohal ei ole, aga ta soovis teile teada anda arengutest Inta komisjonis härra Valesa soovib jõuda kom-, kompromissile äh, deklaratsiooni küsimuses komisjoni, parlamendi ja nõukogu poolt. Äh, härra Kaaler on praegu ametliku delegatsiooniga ise Lõuna-Aafrikas. jätkame first. You have to read the speaking points first. Okay, we now proceed to the vote on the draft. hakkame hääletama härra Noritson Nikolai raporti projekti, see puudutab soovitusi nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu Aserbaidžaani laiaulatusliku lepingu läbirääkimiste kohta. tuletaksin teile meelde, et meie töö selle raporti kallal toimus paralleelselt härra Tokeshi äh, raportiga, mis puudutab Euroopa Liidu Armeenia kokkulepet ja resolutsiooni selle kohta, hääletame kohe ka sellegi üle. selle raporti puhul anti esimehele teada, et kakssada kuuskümmend kaheksa muudatusettepanekut esitati, esimees märkis ära, et suurem osa muudatusettepanekutest on seotud Põhja-Karabahhi konfliktiga ning suurem osa nendest on sõna-sõnalt sarna-, samasugused esimees tuletab teile meelde, et see resolutsioon puudutab Euroopa Liidu Aserbaidžaani suhteid ning meie komisjon ei äh,, ei ole just kõige parem koht, kus korduvalt rääkida erinevatest selle konflikti aspektidest. lõpetuseks tahaks esimeest tervitada äh, äh, püüdlusi jõuda kompromisstee sõnastuseni, mis oleks kõigile vastuvõetav. see tagaks ka, et meie sõnum äh, jõuaks kohale meie prioriteetide kohta Euroopa Liidu Aserbaidžaani kokkuleppe küsimuses. jätkame hääletusega. muudatusettepanek nelikümmend. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis. soovite kontrollida, olgu. Forty, forty. neljakümmend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 hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. jätkame. kompromiss kuusteist. poolt. kakskümmend kaheksa poolt, kolmkümmend kolm vastu. <clears throat> kiirustasime. kompromiss kuusteist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 vabandust, suuline muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lihtne. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kakssada viiskümmend üheksa härra Šoltsilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. härra Šoltsi muudatus. kakssada viiskümmend üheksa. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend kaks kahekümne kaheksa vastu. mul oli õigus. aitäh. jätkame. kompromiss kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis põhjenduspunktid, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend kom-, kakskümmend kaheksa proua Nikolailt poolt vastu, erapooletud, siin ma ei ole kindel, kontrollime. I close the vote. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud. palun tõstke käsi paremini, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu erapooletud vastu võetud. järgmisena kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne üheksandat. I close the vote. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega siis viited. hääletame üheskoos üks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmisena kuus ja seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, olgu kaheksa ja üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne, proua Sovko! üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. miks te oma käsi paremini ei tõsta? järgmisena kaksteist ja kolmteist üheskoos. poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. I close the vote Rejected. tagasi lükatud. neliteist, viisteist ja kuusteist. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena seitseteist, kaheksateist, üheksateist, vabandust, ei, eraldi. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seitseteist. Nobody is raising hands, you know uh,. I close the vote. hääletus on lõppenud. kaheksateist proua Koomeselt poolt, vastu, erapooletud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud. see ei ole selge, üheksateist kontrollime. keegi ei tõsta käsi. hääletus on lõppenud. vastu võetud, aitäh, et te käsi korralikult tõstate. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud. kakskümmend üks. soovite kontrollida kahekümne esimest? olgu. kontrollime kahekümne esimest. härra Kastardalt ja Koralt. hääletus on lõppenud. uskumatu. aitäh kui te ei tõsta oma käsi, siis, siis me kontrollime igat hääletust. kakskümmend kaks Loopes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne neljandat hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd lõpphääletus. elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud palju õnne Noorika Nikolaile! Läheme kohe edasi. ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu juurde ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergia Ühenduse ning nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahel. kohe elektrooniline hääletus I close, close the vote. hääletus on lõppenud, vastu võetud, läheme edasi. päevakorrapunkt seitse. see on kaasnev resolutsioon seoses nõusoleku andmisega ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergia Ühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimisele. neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist. jah, viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt vastu erapooletud. kontrollime, seitseteist. It's not, it's not clear. tulemus on ebaselge. hääletus lõppenud ha,. ahahah, tagasi lükatud. kompromiss üks. kompromiss üks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm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 erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, et olla päris kindel. hääletus on lõppenud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 kontrollime. hääletus lõppes, kuuskümmend kuus. poolt. tõstke oma käed ikka kõrgemale, vastu võetud siis tehke koostööd. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss. vabandust, seitsekümmend kolm langeb ära. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist. muudatusettepanek seitsekümmend kolm kompromiss üksteist poolt vastu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek, üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, härra Scholz üheksakümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kui te oma käsi üles ei tõsta, siis tuleb kontrollida. vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, volitused, üks Tänakilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. keegi ei tõsta oma kätt. kontrollime. hääletus lõppes. vastu võetud number kaks, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus lõpeb. number kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Te ei tõsta oma käsi. kontrollime. neli ja viis, hääletame neid koos. neli ja viis, kontrollime. hääletus lõppes. uskumatud, tagasi lükatud. siis kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, kontrollime seda. seitse, kontrollime. hääletus lõppes oh,. Oh, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. resolutsiooni projekti lõpphääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure häälteenamusega. ja nüüd päevakorrapunkt number kaheksa ja küberkaitse. raportöör on Urmas Paet asume hääletama. muudatusettepanek sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, sada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompro-, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis äh, sada kolmkümmend kaheksa Danjonilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt vastu erapooletud tagasi lükatud. kontrollime saja kuuekümne kuuendat. hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kompromiss viisteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksakümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada üheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm langeb ära Yeah, okay, 192 is adopted, 19 okei okay,, sada üheksakümmend kaks võeti vastu, sada üheksakümmend kolm langeb ära, sada üheksakümmend neli ka, sada üheksakümmend kuus hääletame osade kaupa. esimene osa, esimene osa, sada üheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kuus, esimene osa, kontrollime hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd äh, teine osa. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. minu hinnangul sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üksteist poolt, vastu,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 kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu,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 erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend, poolt, vastu, erapooletud. kas võime kontrollida seda FITO? kakssada seitsekümmend, kontroll. hääletus on lõppenud, vastu võetud. aitäh, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kui ma ei eksi. kontrollime seda. postinaaru. kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. tõstke palun oma käed kõrgemale. kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kakssada kaheksakümmend. kontrollime kahesaja kaheksakümnendat. kakssada kaheksakümmend viis komisjoni liiget ei ole hääletanud, aga nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. vastu võetud, nii nagu ma ütlesin. kompromiss kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud kakssada üheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud vist. tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on lõppenud, vastu võetud. vastu võetud teie seas on neid, kes ei hääleta. kolmsada üheksa langeb ära, kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kolmsada kümme. kolmsada kümme. hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud. tulemus pole selge, kolmsada kaksteist, kontrollime seda tagasi lükatud, kui ma ei eksi. hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend viis, hääletame koos kolmsada kakskümmend viis kuni kolmsada kolmkümmend kaks, kas olete sellega nõus? ei ole nõus mm? -hmm. kui te ei ole nõus, siis hääletame ühekaupa. kolmsada kakskümmend viis äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmesaja kolmekümnendat, kontrollime seda. Oh. kolmsada kolmkümmend hääletasime ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Fatiga kolmsada kolmkümmend kolm poolt, kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid, põhjenduspunkt seitse, muudatusettepanek seitse. Kelam seitse kuni üksteist, kas hääletame koos? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tõstke oma käed kõrgemini, kontrollime kahe, kõrgemale, tõstke kahekümne, kontrollime kahekümne viiendat. Uh, I close the vote. Adopted. Thank you. Was 25. 26. For, against. Poolt vastu erapooletud. Vastu võetud. Kompromiss kolm. Poolt vastu erapooletud vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend võeti igalt poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viiskümmend neli, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud viiskümmend viis, poolt vastu erapooletud vastu võetud viiskümmend kuus langeb ära, viiskümmend seitse, viiskümmend seitse, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime. viiskümmend kuus, kontrollime seda. viiskümmend kuus, kontrollime, hääletus lõppes. vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. andke kätega paremini märku, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud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 kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend, poolt, vastu, erapooletud, ähm, äh, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud Komeselt äh, seitsekümmend kuus, kontrollime seda elektrooniliselt, seitsekümmend kuus. I close the vote. It's rejected. tagasi lükatud seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, kaheksakümmend seitse, mis on ära tagasi võetud, ei, hääletame kompromissi üheksa poolt, vastu erapooletud. vastu võetud sada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. volitused. suuline muudatusettepanek number üks, raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks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 härra Kuusa. suur tänu, esimees, tahtsin teid lihtsalt informeerida sellest, et esitame vähemuse muudatusettepaneku oma fraktsiooni poolt. vabandust, vähemuse arvamuse. Uh, you mean? We, we said it. No, no, we said it. Where is it? They just announced it before the, before the vote.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 had, we had change on the panel uh,. Now uh, we come to. nii, nüüd läheme Euroopa Liidu ja NATO suhete juurde. raportööriks äh, härra Pasku. asume hääletuse juurde. kompromiss viis. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Höövi sada viisteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, üks, üks, kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, üks, üks, seitse, üks, üks, kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, üks, üks, üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime sada kakskümmend I close the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kui te hääl, mm, hääletusel kätt ei tõsta, siis ei ole midagi teha. üks, kaks, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud. üks, kolm, kolm, proua Liet Marie, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd üks, neli, seitse, Adaktusson poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. soovite, et kontrollime, üks, neli, seitse, palun I close the vote. <laughs> Rejected. tagasi lükatud. Schaffhauser üks, neli, kaheksa, üks, neli, üheksa, see on sama. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, viis, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime siis üks, viis, kuus. kontrolligem. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üks, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, viis, kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, viis, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. üks, kuus, kaks, hääletus on alanud was <laughs> me. I forgot. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, Äh, tagasi lükatud, äh, sada, üks seitse neli, üks seitse viis poolt vastu erapooletud, vastu võetud, üks seitse kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud, üks kaheksa kaks on tagasi võetud, siis kompromiss üksteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd üks üheksa kuus poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud üks üheksa seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks üheksa kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime Castaldo üks üheksa kaheksa. <laughs> I close the vote. hääletus on lõppenud. näete, siis on tagasi lükatud, kahjuks Castaldo, mul oli õigus. üks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda ka. üks üheksa üheksa, kui käsi ei tõsta, siis peame kontrollima. ma ise arvan, et see on vastu võetud. hääletus on lõppenud jah, suure häälteenamuse kompromiss kaksteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. Äh, äh, kaks, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, kaks, üks, kaheksa, kontrollime, mida? kaks, üks, seitse, palun kontrollime miks te ometi ei hääleta? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks, üks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kaks, üks, üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kaks, üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kolm, null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaks, kolm, üks, kaks, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kaks, kolm, üks, kaks, kolm, kaks, ei olnud päris selge. hääletus on lõppenud. näete, tagasi lükatud. sest kaks ei hääletanud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaks, neli, kaks poolt ära, äh, vastu erapooletud tagasi lükatud, kaks, neli, kolm poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kaks, neli, neli poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kaks, neli, viis poolt vastu erapooletud äh, tagasi lükatud, kaks, neli, kuus poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kaks, neli, seitse poolt vastu veel kord kaks, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kaks, neli, seitse. It's not clear. I close the vote. <laughs> It's rejected. tagasi lükatud kaks, neli, kaheksas rahvusel poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud, kaks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, viis, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, null, mida te tahate kontrollida? kontrollime slow. Close the, I close the vote. hääletus on lõppenud. uskumatu, vastu võetud. kaks, viis, üks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, kaks, mis on tagasi võetud selle üle me ei hääleta, Manescu kaks viis kaks. kaks viis kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kefalogiannis, kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks kuus üks, kaks kuus kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaks, seitse, null poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kaks, seitse, üks, kaks, seitse, kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, neli poolt vastu, erapooletud. kaks, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, seitse, viis poolt, vastu, erapooletud. kaks, seitse, viis, Castaldo. kontrollime seda. kaks, seitse, viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, kaheksa, kaks, üheksa, tagasi võetud, kaks, kaheksa, null poolt. tahate kontrollida, mida? kaks, seitse, seitse. olgu peale I close the vote. hääletus on lõppenud. aitäh. kaks kaheksa null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks kaheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks kaheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Schaffhauser kaks üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada tagasi võetud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kolmsada kaks, kolm, neli, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, mitte kolmsada kuus, vaid kolmsada üksteist tuleb nüüd. kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Schaffhauser jälle pool, äh, kolm, kolm, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, kolm, kolm, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi äh, lükatud, kolm, neli, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, neli, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, neli, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, palju õnne, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, viis, kolm, neli, eh, kolm, neli, seitse, kolm, neli, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, neli, üheksa, kolm, viis, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, viis, kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kolm, viis, kuus We missed three people. kolm inimest on puudu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 vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda vist, see on viiskümmend viis. et oleks kindel. Three are missing. kolm on puudu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 kontrollime. vastu võetud, tundus. inimesed magavad, viis inimest on puudu. Te ei taha hääletada? vastu võetud. vabandust, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, äh, kuuskümmend üks poolt, vastu kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud. härra Freund, ma pean kontrollima. keegi ei anna märku. Five people are missing. viis inimest ei osale tahtlikult. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tundub üheksakümmend neli. tahate kontrollida, üheksakümmend kolm, olgu peale. okei uh, uh, uh. okay,, I close the vote hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime postinaru üheksakümmend seitse ei olnud päris selge. I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud. kontrollime kriip üheksakümmend kaheksa. ei hmm, see. I close the vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheks, äh, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viited üks, ka- äh,, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli po-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, number kuus are waiting something. Ah, you see now. I close the vote. hääletus on lõppenud, vastu võetud. seitse ja kaheksa langevad ära. nüüd lõpphääletus muudetud raporti üle. hääletus on alanud mõned inimesed on ikkagi puudu, viis häält on puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne, härra Paskula. Läheme siis edasi nüüd äh, punkt kümme. Küürantsi raport. If there's a question. Okay, there is question. Okay, let's go on to item number ten, please. Let's proceed immediately. Läheme kohe edasi. varajaste ja sundabielude vastu suunatud tulevane Euroopa Liidu välisstrateegia järgmised sammud. raportöör Charles Gorans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 jah, aitäh. see on siin väga keeruline, kuna te üldse ei loe äh, hääli, lihtsalt vaatate, kui palju käsi on tõstetud, ma arvan, et te peate ikkagi äh, rohkem austust äh, üles näitama, sest kuidas te saate siis sellise hääletusnimekirja peale otsustada, kas see on siis demokraatlik? kõikjal maailmas tehakse seda teisiti, see on täielik tsirkus, inimesed ju maksavad äh, selle eest. ja siin on ainult äh, mingid äh, murdosa sekundid, te jooksete siit läbi, üldse ei saa aru, mis toimub, see on lihtsalt mingi paroodia ja me ei, me ei peaks siin osalema üldse. jah, suur tänu, kolleeg, te teate, et meil on kompromissid siin ja kõik otsustati juba varem kohtumistel variraportööridega ja nii edasi ja seetõttu me läheme eh, nõnda kiiresti edasi. aga iga hääl ju loeb, see on demokraatia või me peaksime elektrooniliselt tegelikult kogu aeg hääletama? ei, me teeme siin nii, nagu kodukord ette näeb. nüüd äh, muudatusettepanek üks üheksa kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, FM kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada kakskümmend, Puhner poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime kaks, kaks, seitset. Yes, two to seven uh,. We miss some of you. mõned on puudu. kolm häält on puudu. Lähme edasi, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks, kaks, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kaks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, kaks, kaks, üheksa, kontrollime, et oleks kindel. It's vastu võetud, tänan, et hääle, kätt ikka tõstate. Äh, kaks, üheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, FEM üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kakskümmend, ei, see ei ole sobiv. see ei ole vastuvõetav. mis siis on? paistab, et ma võin lihtsalt edasi minna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 soovite kontrollida? I close the vote. One was missing. It's reject. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd kakskümmend kaheksa poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, komp-, kontrollime, olgu peale, aga tõstke siis käsi. palun väga. hääletus on lõppenud. Compromise nineteen, four against abstentions adopted compromise 24 against abstentions äh, vastu võetud kompromiss 21 poolt vastu erapooletud vastu võetud kompromiss 22 poolt vastu erapooletud vastu võetud kompromiss 23 poolt vastu erapooletud vastu võetud nüüd kompromiss 24 Okay, we know now. Compromise worse than him. <laughs> Compromise twenty four. Four. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis. mis probleem on nüüd? kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kakskümmend viis põhjenduspunkt G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd viited, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number kolm, poolt, vastu, erapooletud, vast- äh,, tagasi lükatud, neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, poolt, mida te tahate kontrollida? kuut muudatusettepanek kuus. kontrollime elektrooniliselt. vastu võetud. võib-olla. vastu võetud, aitäh. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd elektrooniline hääletus raporti projekti üle muudetud kujul kaks häält on puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud, aitäh. Item eleven. nüüd päevakorrapunkt üksteist, maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine, kaasa arvatud maa hõivamine. kohe lähemegi hääletuse juurde. keskenduge palun sest siin on veel palju teha. kompromiss üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kahte ei häälda, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud palun tõstke käsiga, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, adaptus on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada, sada kuusteist Sellerilt ja nii edasi. kolm häält on puudu et ei soovi hääletada, olgu. lõpetame hääletuse. vastu võetud. sada seitseteist Puhnerilt poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletult, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend se-, kontrollime. sada kolmkümmend kuus. neli häält on puudu lõpetan hääletuse. tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. sada kolmkümmend seitse. okei okay,, I close the vote. lõpetan hääletuse. vastu võetud sada kolmkümmend üheksa langeb ära. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sada nelikümmend viis Rejected, I think. Okay, I close the vote. Rejected. tagasi lükatud, läheme edasi, sada, sada nelikümmend kuus poolt. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse ei hääleta, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu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 erapooletud, minu meelest tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. vist tagasi lükatud, aga kontrollime sada seitsekümmend üks We missed seven votes. seitse häält on puudu. kuus häält on puudu. Te ei soovi hääletada. olgu, lõpetan hääletuse. tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on see vastu võetud teie käte kohaselt Kon-, aga kontrollime sada seitsekümmend kolm. kuus häält on puudu. nüüd lõpetame hääletuse. aitäh! kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viis, kontrollime kahesaja kolmandat. We, we close the vote. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viis poolt, vastu, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm Te soovite kontrollida, kakssada viis. üritan anda endast parima. kolm häält on veel puudu, aga lõpetame hääletamise. vastu võetud. Bravo kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kordame üle veel üks, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kontrollime, olgu, eks me nüüd näeme aga kontrollime, kakssada üksteist. viis häält, neli häält on puudu. lõpetame hääletuse. vastu võetud visuaalselt ei ole asi üldse selge kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. härra Puhner, vastu võetud. miks kontrollida? kakssada kaksteist, olgu, kontrollime. Check and do what? I close the vote lõpetame hääletuse. tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, kolmteist poolt, vastu erapooletud. kontrollime jälle, vabandust. sest ei olnud selge. You know what, five, five votes are missing, okei okay,, don't worry. viis häält on puudu kakssada kolmteist. vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud visuaalselt vaadates on tagasi lükatud, sest te ei tõsta oma käsi. Te lihtsalt hoiate käed all. kontrollime, kakssada neliteist, minul on ükskõik, mul on aega küll Uh, okay, don't worry. Five votes are missing again. I close the vote. lõpetame hääletuse. tagasi lükatud. Te peate arvesse võtma, et viis inimest pidevalt jätavad hääletamata. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheteistkümnendat Sorry for checking, but. Five votes are missing. viis häält on puudu, aga lõpetame hääletuse. uskumatu. aitäh selle eest nüüd. kompromiss kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud. seitseteist mitmes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu erapooletud. see on ka vastu võetud. esimesega oli kõik korras, teine osa äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa. Te soo-, soovite kontrollida seitsmeteistkümnenda teist osa, olgu I close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siin on vaba hääletus antud. nelikümmend kaks poolt. neljakümne esimest soovite kontrollida, olgu hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. nelikümmend kolm, kontrollime It is. hääletamine on lõppenud, aitäh, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud. seda tuleb kontrollida. nelikümmend viis, kontrollime hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli, neljakümne üheksandat ei hääleta, viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud kuuskümmend mitmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole päris kindel, kuuskümmend üks. peame kontrollima hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm. kontrollime kuuekümne neljandat We close the vote hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuuskümmend neli võeti vastu ning nüüd kuuskümmend kolm langeb ära. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks. vastu võetud, jah. seitsekümmend üks, vabandust selle eest. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. seda seitsmekümne kolmandat tuleb kontrollida. kolm häält on puudu, lõpetame hääletuse. vastu võetud seitsekümmend neli. aa, seda ei hääleta, seitsekümmend viis langeb ära, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, seitsekümmend üheksa. Te arvate, et see on tagasi lükatud, ma ei ole päris kindel, kontrollime seitsmekümne üheksandat ei soovi siin kedagi eksitada. meil on siin aega kuhjaga nelikümmend kaheksa inimest on kohal ja nelikümmend viis ainult hääletab alati. see ei ole minu probleem, see on vastu võetud esimene viide poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, kontrollime teist Let's go on. Let's close. Rejected. tagasi lükatud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus. soovite viiendat kontrollida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 FEM kahte võime hääletada poolt, vastu, erapooletud. FEM kaks, hääletage, kontrollime. lõpetame hääletuse. vastu võetud. FEM kolm, esimene osa. see langeb ära ja teis, teine osa, seda hääletame. teine osa, hääletame ainult teist osa. FEM kolme teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, miks. olgu, kontrollime, teine osa We close the vote. hääletamine on lõppenud, vastu võetud FEM neli. esimene osa langeb ära, teine osa. hääletame teist osa FEM neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud no kontrollime, teine osa, FEM neli. mina ei saa siin midagi teha lõpetame hääletuse. vastu võetud. FEM viis langeb ära, seega FEM kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kümme poolt, soovite kontrollida? kes soovib kontrollida? FEM üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM viisteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus E poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, F poolt, mida te soovite kontrollida? kes see soovib kontrollida? põhjenduspunkti E. olgu, kontrollime põhjenduspunkt E. FEM põhjenduspunkt E. Six votes are missing kuus häält on puudu. Nemad magavad, meie sulgeme hääletuse. põhjenduspunkt E on vastu võetud, nagu öeldud, põhjenduspunkt F poolt vastu, erapooletud vastu võetud. põhjendus J poolt vastu, erapooletud vastu võetud, põhjendus K poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus me ei hääleta, põhjendus O poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus P poolt vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükkat-, vastu võetud, põhjenduspunkt Q poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd TV arvamus, TV1 poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, TV, kontrollime, TV1. härra Reeda, kontrollime lõpetame hääletuse. tagasi lükatud, teil oli õigus. aitäh. TV3 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jälle kontrollime, olgu, kontrollime lõpetame hääletuse. vastu võetud TV4. sama häälte vahekord ei olnud. TV4 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV5 poolt, vastu, uuesti. TV5 poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. TV5 We close the vote. Adopted. Deve six. vastu võetud, TV kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kaheksa, esimene osa, teine osa, ainult teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud soovite kontrollida teist osa, olgu. TV8 teine osa. lõpetame hääletuse, tagasi lükatud. nüüd TV10 esimene osa. poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. Te ei tõsta kätt. kogu aeg läheb nii. esimene osa TV kümme, kontrollime. lõpetame hääletuse, vastu võetud. teine osa langeb ära. TV üksteist poolt, vastu erapooletud. TV11 kontrollime. nii, ja ei ole sama häälte vahekord. me jälgime tähelepanelikult, ei ole sama. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. TV12, midagi, TV13, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud olgu, kontrollime. no no, I am looking at you, Mr Vaigel. härra Vaigel, ma vaatan teid otsa just hääletus on lõppenud, vastu võetud. TV14 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud TV15, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. olgu, kontrollime vastu võetud. teine osa langeb ära. TV kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. TV kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. TV kakskümmend viis. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ei ole sama häälte vahekord, tagasi lükatud. TV kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. olgu. TV kolmkümmend üks. lõpetame hääletuse, vastu võetud TV kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud vastu võetud. TV kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd elektrooniliselt raporti projekt hääletamine on lõppenud vastu võetud, aitäh! ja selgitused pärast hääletust. tahaksin tänada teid teie kannatlikkuse eest, teie koostöö eest, see ei olnud just kõige lihtsam töö praegu, aitäh! Well done. This was not an easy task to do. Two hours. I was trying to. Okay. Now there is no break. vaheaega me ei tee. ainult üheks minutiks nende jaoks, kes soovivad lahkuda, sest me peame jätkama päevakorrapunktiga number kaksteist, olukord Armeenias. Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. okay, dear colleagues, uh, we'll have to continue now we.... olgu, kallid kolleegid, peame pihta hakkama. nüüd toimub meil äh, mõttevahetus teemal olukord Armeenias, nagu te kõik teate, on toimunud suured arengud, samal ajal kui äh, me oleme arutanud uue Armeenia ja Euroopa Liidu kõikehõlmava poliitilise kokkuleppe üle, mille üle hääletasime täna palun võtke nüüd istet. eelmisel nädalal, kaheksandal mail Nikol Pašinjan valiti Armeenia peaministriks äh, Rahvusassamblee poolt, nagu te võib-olla teate, sellele järgnes kaks nädalat demonstratsioone, peamiselt Jerevanis, mitmed rahumeelsed meeleavaldajad vahistati, sealhulgas ka mõned Armeenia parlamendiliikmed, kõik see lõppes kahekümne kolmandal aprillil vastselt valitud peaministri ning endise presidendi äh, Serge Sargsjani tagasiastumisega. kahekümne neljandal äh, aprillil meie komisjoni äh, esimees ja parlamentidevaheline delegatsioon avaldasid oma avalduse ja pärast valimisi, kaheksandal mail, meie äh, esimees McAllister kutsus äh, peaministri Bashani meie tänasele kohtumisele, ta ei saanud äh, mõistetavatel põhjustel tulla siia nii et nüüd tervitame siin härra Totul Markariani, kes on Armeenia esindaja Euroopa Liidu juures annaksin tema kõrgeaususele Tatul Markarianile äh, sõna. palun, teil on sõna. võib-olla soovite siia ette tulla, mõtlesin ma. suur tänu, austatud äh, esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, äh, austatud Levin, lugupeetud daamid ja härrad, tänane arutelu on pühendatud olukorrale Armeenias ning poliitilisele arengule hiljutisel ajal, siis tahaksin teha ühelt, omalt poolt äh, ühe väikese kommentaari, aga enne seda tänaksin äh, Välisasjade Komisjoni liikmeid, et nad on, äh, andsid täna oma heakskiidu kõikehõlmavale partnerluskokkuleppele Armeenia Vabariigi ning Euroopa Liidu vahel. nagu te teate, meie vabariik on juba ühehäälselt kokkuleppe allkirjastanud ning selle Ähm, esialgne rakendamine saab kohe alguse, aga korduvalt on juba öelnud, et Armeenia jaoks on väga oluline suhete süvendamine Euroopa Liiduga ja selles kontekstis äh, varane ulatusliku ja laiendatud äh, partnerluslepingu äh, ratifitseerimine Armeenia Vabariigi ja Euroopa Liidu vahel on väga oluline meie jaoks, see näitab meie ühist pühendumist demokraatiale, inimõigustele ning õigusriigi põhimõttele ning on tugevaks õiguslikuks aluseks meie poliitilise dialoogi arendamisele, poliitilisele ning ühiskondlikule koostööle ning see peab aitama kaasa meie kodanike ähm, liikuvusele viis, viisa vabaduse dialoogi kaudu. see on äh, positiivne sõnum ka liikmesriikidele, kes äh, ratifitseerimist peaksid äh, kiirendama, see uus partnerlusleping tugevdab meie koostööd ning äh, toob käegakatsutavaid äh, positiivseid tulemusi meie kodanike jaoks. lugupeetud daamid ja härrad, äh, Euroopa Liidu ning Armeenia Vabariigi vaheline kokkulepe ning meie kahepoolsed suhted on alati hea aruteluteema ning kasulik aruteluteema ning meie viimaste aja poliitilise arengu arutelu on väga oluline. Euroopa Liit on demokraatia tugevdamisel mänginud tähtsat rolli viimase aja poliitilised arengud äh, Armeenias on näidanud, et Armeenia rahva jaoks on demokraatia oluline ning ja Armeenia rahvas on sellele pühendunud. ma ei hakkaks nüüd üksikasjalikult lahkama täna meie viimase aja poliitilist arengut, poliitiline kriis on selja taga, kui kriis selja taha jääb, siis kogu selle perioodi jooksul kasutasid äh, Armeenia kodanikud rahumeelselt, mittevägivaldselt oma poliitilisi õigusi, kõik äh, osalesid äh, mõtestatud dialoogis ja seetõttu oli äh, võimalik sallivuse ning solidaarsuse vaimus põhiseadust järgides seda protsessi edendada, see näitas, et meie riik on saavutanud kõrge poliitilise küpsuse viimaste aastate jooksul. demokraatia tänases Armeenias on pöördumatu ja uus valitsus on äh, tõotanud äh, seda äh, arendada ning viia meie ühiskond täielikult Euroopa standarditega kooskõlla. uus valitsus, mida juhib Pashinjan, e, esindab, e, on, on koostatud erinevatest ametialade esindajatest ning erinevate erakondade esindajatest ja me ootame Euroopa Liidu toetust meie ambitsioonidele ning meie ühiskonna arengule. kasutan praegust võimalust ning tahaksin tänada omalt poolt ka Euroopa Liitu pideva toetuse eest äh, Äh, tahaksin tänada Euroopa Liidu liidreid, Euroopa Parlamenti ja teie komisjoni äh, selle eest, et te olete poliitilise kriisiperioodil äh, olnud alati valmis meid toetama, andnud ennast parima selleks, et meie sellest kriisist üle saaksime. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu selle sõnavõtu eest, härra Tokes! kohal ja kuna härra Tökas on Armeenia raportöör, siis äh, annan ka talle sõna, palun. kui palju teil aega on, ei tea. suur tänu, lugupeetud äh, esimees äh, kallid kolleegid, meie komisjon hääletas suure häälteenamusega selle poolt, et Euroopa Parlament toetab uut Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi ulatuslikku ja laiendatud partnerluslepingut. minule kui raportöörile oli see suur rõõm, et ma sain valmistada ette parlamendi heakskiidu seisukohta ning seda, sellega kaasnevat resolutsiooni kasutaksin võimalust ning ähm, tänaksin siinkohal oma kolleege Euroopa Parlamendis äh, kogu äh, toetuse eest äh, komisjonide menetluses, tahaksin tänada sekretäriaati toetuse eest ning Giuliani ja Robertit minu fraktsiooni personali hulgast. mis puudutab aga olukorda Armeenias, siis ähm, dramaatilised sündmused, mis leidsid aset äh, sel ajal, kui meie komisjon töötas äh, sepa kallal, äh, oli teema, millele me palju keskendusime Euroopa Parlamendis ja me endiselt hoiame silma peal arengul. oma raportis me kiidame Armeenia kodanike võimu äh, üleminekuprotsessi eest, see oli rahumeelne protsess äh, ning toimus valitsuse vahetus vastavalt põhiseadusele. samuti tervitame äh, õiguskaitseorganite tegevust meeleavalduste ajal aga nagu esimees mainis, tunneme me ka muret, sellepärast et rahumeelseid meeleavaldajaid on vahistatud, sealhulgas Armeenia parlamendi liikmeid. ma mõistan, et nelikümmend inimest on endiselt kriminaalsüüdistusega trellide taga ja võib-olla tuleks muuta artiklit kakssada kakskümmend viis Armeenia karistusseadustikus, äh, mis äh, puudutab siis äh, sellist korra häirimist ja ma sooviksin suursaadik Mark Arianilt rohkem informatsiooni nende juhtumite kohta ning tahaksin tal, paluksin tal edastada meie mure Järevani oma sõnavõtu lõpetuseks äh, tahaksin veel kord tänada Nikol Pašinjani, äh, õnnitleda teda peaministriks valimise puhul äh, ning kutsuksin tema valitsust üles kiiresti anda endast parim, et täita Armeenia kodanike ootused, äh, iseäranis, mis puudutab õigusriigi põhimõtet ning äh, korruptsioonivastast võitlust. nagu oma raportis ka ütlesime, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon ja kogu Euroopa Parlament ootab pikisilmi võimalust äh, tugevdada oma koostööd Armeeniaga, Armeenia äh, juhtide ning kodanikuühiskonnaga. suur tänu, härra Takas, äh, teie kommentaaride eest ning äh, teie tehtud töö eest. kuna aeg on napp ja mul on viis sõna soovi juba, siis äh, palun kõigil, kes veel sõna soovivad, kohe märku anda ja siis annan nendele viiele kõnelejale sõna kaheks minutiks igale ühele. proua Moodi kõigepealt, suur tänu! suur tänu suursaadikule, et ta, ta tuli täna meie komisjoni ette. täiendaksin eelkõneleja sõnavõttu ning äh, tahaksin ka täna omalt poolt äh, öelda, kui hea meel mul on selle üle, et me lõpuks oleme selle kokkuleppe vastu võtnud ja omalt poolt heakskiidu andnud ning tahaksin äh, ülistada ka omalt poolt seda demokraatlikku vaimu, mida Armeenia rahvas on viimasel ajal üles näidanud ning õnnitleksin ka härra Pašinjani valimisvõidu puhul kommentaarid äh, selle kohta, mis äh, juhtub edasi, on väga teretulnud, äh, mis juhtub edasi valimisseadusega, mis on järgmised sammud, mida parlamendi tasandil ette võetakse, räägiksite ehk natukene sellest? härra Tänak, suur tänu, lugupeetud esimees, ka mina tahaksin kõigepealt tänada härra Tökešit raporti eest ning toetuse eest ulatuslikule ning laiendatud partnerluslepingule. tahaksin tervitada äh, siin meie seas äh, suursaadik äh, Mark Arjani, tänada teda sõnade eest Armeenia Vabariigi kohta. Armeenia arusaadavatel põhjustel otsustas Euraasia majandusliidu varem Euroopa Liidu lähenemise asemel, mina aga äh, rääkisin kogu aeg sellest, et uks peaks siiski jääma Armeeniale alati avatuks, nii avatuks kui vähegi võimalik kõikides teistes valdkondades, äh, et me saaksime äh, koostööd jätkata, nüüd on siis tõesti see teoks saanud, mul on väga hea meel, et Armeenia parlament on juba andnud ulatuslikule laiendatud partnerluslepingule oma toetuse ning loodetavasti täiskogu teeb sedasama. Armeenia riigina on näidanud üles ähm, silmatorkavat küpsust, demokraatiale toetust, õigusriigi toetamist ning ma sooviksin, äh, et viisavabastusdialoog ka kajastaks seda edu, ma tahaksin tervitada äh, seda võimalust, et Armeenia, Armeenia kodanikud saaksid Euroopa Liidus käia, Euroopa Liidu kodanikud saaksid paremini külastada seda suurepärast äh, ürgse kultuuri, kultuuripärandiga riiki, mida Armeenia on. kolleeg Štetina. suur tänu, et mulle sõna andsite äh, lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke nüüd oma kõrvaklapid, sellepärast et kavatsen rääkida tšehhi keelt no.. Já bych chtěl poděkovat panu Tekešovi, že dokázal... Tahaksin ka, nagu eelkõneleja, tänada härra Tekešit, kes ajakohastas oma raportit ning võttis sisse ka kõige viimasemad äh, arengud, millele olime tunnistajaks ning mis leidsid aset Jerevanis ning teistes Armeenia linnades Armeenias olime me tunnistajaks äh, Armeenia rahva tarkusele, armeenlased ei lubanud, äh, ei lasknud äh, sündmuste keerisel ennast kaasa haarata ja toimus tõeline demokraatlik võimu üleandmine. armeenlased on demonstreerunud, demonstreerinud, et nad tulevad toime Äh, selle kohutava konfliktiga, mis valitseb äh, Armeenia ja Aserbaidžaani vahel ning et äh, kuidagi jõutakse ka selle asjaga ühele poole. ma loodan, et nüüd on tee valla ja Nagorno-Karabahhi areng saab ka positiivse äh, arenguna Korni-Karabahh äh, on ära teeninud oma vabaduse ning Euroopa Liidu tunnustuse. suur tänu! ja nüüd saab sõna proua Hautala. suur tänu, esimees! suur tänu, suursaadik, et tulite siia, et meid asjaga kurssi viia. tegelikult äh, on äärmiselt huvitav olnud vaadata, isegi liiga huvitav, kuidas see rahumeelne võimu üleandmine on toimunud Jerevanis tegelikult on meil vedanud, sellepärast et Armeenia parlament kinnitas uue kokkuleppe, SEPA kokkuleppe ühehäälselt just vahetult enne see, neid dramaatilisi sündmusi ning ma usun, et meil on olnud juba piisavalt tegemist äh, reformide teekaardiga ja rahvas äh, tahab nüüd SEPA-t rakendama asuda ja äh, see on hea suund, loodetavasti Euroopa Liit Äh, saab ka nüüd pakkuda rohkem toetust, ka eelarvelist toetust, äh, ka avalikule haldusele, selleks et ne, et plaanitud reformid ka praktikas ilmavalgust näevad uue valitsuse juhtimisel. usun, et me peame kutsuma üles konstruktiivsele koostööle valitsuse ning opositsiooni vahel. Armeenia jaoks on hea, oleks see hea, sellepärast et äh, kõige kahjulikum on polariseerumine, äh, mida, mille tunnistajaks oleme olnud Georgias äh, ja see ei ole aidanud kaasa Georgia Euroopa suuna, suunal liikumisele ja olles Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht eelmise aasta valimisvaatlusmissioonil, ütleksin ma, et väga tore on, kui me oleme valmis iga kord, kui Armeenias langetatakse otsus äh, nende snap-valimiste puhul, äh, mida uus valitsus tahab ette valmistada, nii et me saaksime oma pikaajalise valimise vaatlusega varakult pihta hakata. me teame väga hästi, mis eelmisel korral juhtus ning nüüd on viimane aeg kanda hoolt selle eest, et äh, et kuskil ei leiaks aset haldusressursside kuritarvitamist. härra Naart, palun suur tänu, lugupeetud esimees. mina osalesin valimisvaatlusmissioonil Armeenias ning muutus, mis seal aset leidis, poliitiline muutus on tõesti muljetavaldav. aga me ei saa lihtsalt olla seisukohal, et äh, poliitiliste liidrite vahetus lahendab kõik Armeenia probleemid. valimised, kus mina ka osalesin vaatlejana, olid tõesti murettekitavad, mitte vormilisest äh, poolest, et ka selles osas, mida, mis äh, ühiskonnas sügavamates kihtides aset leiab, Armeenia on riik, mille rahvaarv kahaneb, mitte ei kasva noored kolivad ära, sellepärast et nad ei leia endale tulevikuväljavaateid Armeenias, sellepärast et Armeenias juhivad ühiskonda ja majandust oligarhi, oligarhid. korruptsioon on tõsine probleem, ärgem seda unustagem, ma soovin Armeenia rahvale kõike head, ma soovin neile edu ning loodan, et nad suudavad äh, kõik need, kogu selle taaga seljatada kuidagi, aga ärgem jäägem lihtsalt äh, ülbeteks kõrvalvaatajateks, äh, kui valitsus vahetab, aga sotsiaalmajanduslikud tingimused ei ole muutunud. kui äh, oligarhilisi sisestruktuure ei muudeta, vaid muudetakse ainult väliskulisse, siis oleme me naiivsed. mina tahaksin, et Armeenia läheneks Euroopa Liidule majanduslikult, aga ma mõistan, et Armeenial on strateegilisi raskusi ning äh, tänu nendele armee-, strateegilistele või nende strateegiliste probleemide tõttu on äh, vaja Armeenial ka lubada Vene baaside kohalolu oma territooriumil. Armeenia on äh, surutud Türgi ja Aserbaidžaani vahele, see on arusaadav, aga me ei saa lubada seda, et Mägi-Karabahhia konflikti puhul jäävad, jäävad, et seda võetakse alaliseks pantvangiks. jah, suur tänu veel kord suur tänu veel kord eh, suursaadikule siin viibimisest, eh, suur tänu ja meile jagatud info eest. mis puudutab viimase eh, nädala sündmusi, siis tegemist on tõesti olulise sammuga demokraatia teel, mida võiks käsitleda esimese sammuna ja Armeenia ees on veel hulgaliselt väljakutseid lühemas, keskpikas kui ka pikas perspektiivis sealhulgas ka äh, seoses reformidega just, äh, mille äh, uus peaminister on välja ähm, pakkunud ka seoses valimisreformiga ja parlamendi valimistega. lisaks on veel ka muid probleeme korruptsioonivastase võitlusega tuleb palju veel tegemist ja see on tõesti takistanud Armeenial äh, majanduslikult äh, jalgele tõusta ja areneda. ja tegemist on olulise äh, riigiga meie jaoks seal piirkonnas ja tõesti tuleb võidelda nende negatiivsete nähtuste vastu ja lisaks sellele äh, põhjustab see ka talentide äh, väljavoolu riigist, äh, kes samas on ju väga olulised selle ülesehitamiseks. seega meenutaksin ka seda, et me peame olema tõesti armeenlaste kõrval, neid toetama sellel teekonnal ja seda ka siis lõpliku rahu saavutamisel Aserbaidžaaniga ja tahaksin öelda ka kõrgele eh, esindajale seda, et eh, meil on erinevaid eh, vahendeid koostööks Euroopa Liidu ja Armeenia vahel, kuid neid tuleks tõhustada ja loodame seega, et üsna kiiresti saame näha julgustavaid signaale just reformide valdkonnas, aitäh! proua Harms, siis härra Ostrovitšus ja siis on vist nimekiri lõppenud. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka härra suursaadikule, kes on täna meie koosolekule tulnud, ma tahaksin Euronesti perspektiivi välja tuua koostöö Euroopa Parlamendi ning meie idanaabrusriikide vahel äh, Armeenia muutuste ajal oli üsna heaks kogemuseks ning ka sõnumiks kogu piirkonnale laiemalt. see näitas, millises seisus on meie naabrusriikide demokraatia areng ning äh, ma hoidsin hinge kinni, oodates raporteid Jerevanist ja teistest kohtadest äh, Armeenias, nii et minu jaoks see, et kodanikud võtsid vastutuse, oli muljetavaldav ning et ja ka ähm, teine oluline hetk oli see, kui peaminister otsustas väga õigel hetkel teha õige asja, astuda tagasi. see näitab, kui palju on muutunud Armeenias ja mitte ainult Armeenias. ma arvan, et, äh, et see oli ka läänemaailmale heaks kogemuseks nüüd siis äh, ootab meid ees problemaatiline ja üsnagi äh, suuri väljakutseid sisaldav olukord ja hiljutised, äh, hiljutiste nädalate areng ning vead, mida on teinud poliitikud, otsust-, aitavad kuidagi parlamendil küpselt tegutseda ning loodetavasti äh, ootavad meid ees äh, niisama konstruktiivsed lahengud, nagu äh, millel oleme, nagu need, millel oleme olnud, oleme olnud tunnistajateks viimastel nädalatel. õigete, õigel ajal õnnestus meil selle sepaga ühele poole jõuda, see oli hea Euroopa Liidu jaoks, hea Euroopa jaoks, hea Armeenia jaoks. härra Austrovitšus. suur tänu, esimees, tervitan neid viimaseid arenguid Armeenias. tee on õige, suund on õige. erilisi, erilised kiidusõnad on ära teeninud äh, rahumeelne üleminek, mida juhtis rahvas. rahvas teab kõige paremini, kuidas riik peab muutuma. ja sellest võivad nii mõndagi õppida need poliitikud, kes püüdsid manipuleerida põhiseadusega kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahvahääletuse kaudu. juba sel ajal kuulsime õiget hääl, õigeid hääli selle kohta, et äh, sellist rahvahääletust kasutatakse ära selleks, et äh, võimuohjade külge klammerduda, et rahvaga manipuleerida. ning loodetavasti siis nüüd äh, on sillutatud tee uuele poliitilisele elule Armeenias. Armeenial on vaja sotsiaalmajanduslikku arengut, hoopis uut tasandit selles arengus ning äh, mul on hea meel, et Euroopa Liit pakkus äh, partnerluslepingu võimalust. mida Välisasjade Komisjon on nüüd juba kahel käel toetanud. mina olin ja olen äh, skepti-, skeptiline öö, Euro-Aasia Liidu ning Euroopa arengu äh, kokkusobivuse suhtes. ja äh, teataval määral see tekitab tõkkeid meie koostööle ning äh, majandus, sotsiaalmajanduslikule arengule. niikaua, kui Euraasia Liit on domineerival kohal Armeenia strateegilistes plaanides see nii jääb ma loodan, et äh, viimase aja muutused toovad ka Lõuna-Kaukaasia piirkonnas parema koostöö kaasa, meil on vaja sellist koostööd ning ma kutsuksin Euroopa Liitu üles saatma suuremat delegatsiooni Armeeniasse, et näidata oma toetust selle riigi ning rahva suhtes, aitäh! suur tänu, kolleeg Austrevitšus ning nüüd äh, härra Lukk Devinje, kes on idapartnerluse osakonna direktor. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, äh, hea suursaadik Mark Karjan, head äh, kolleegid. suur tänu, et andsite välisteenistusele samuti sõna selle komisjoni koosolekul. Euroopa Liit on kõige kõrgemal tasandil komisjonis ning nõukogus jälginud tähelepanelikult uue valitsuse moodustamist Armeenias vastavalt Armeenia põhiseadusele ning mis kõige olulisem, rahumeelselt. seda tuleb toonitada, sellepärast et see pole paraku alati nii olnud Armeenias. tervitatav on see, et kõik osapooled käitusid vastutustundlikult neil rasketel päevadel ning äh, ootame pikisilmi võimalust teha koostööd uue valitsusega, et tugevdada suhteid ning sidemeid Euroopa Liidu ning Armeenia vahel. iseäranis, äh, nagu siin on juba korduvalt äh, viidatud ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu kaudu Armeenia Vabariigiga. seda kokkulepet toetas Armeenia parlament ühehäälselt ning peaaegu ühehäälselt ka välisasjade komisjon tänasel hääletusel. me usume, et see partnerlusleping võimaldab Äh, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet veelgi tugevdada, kaitsta inimõigusi ning äh, luua jõuka ning vastupidava majanduse ning sotsiaalsüsteemi, mis toob kasu äh, Armeenia kodanikele. selleks, et neid olulisi eesmärke aga saavutada, on vaja kõikehõlmavat dialoogi kõikide poliitiliste sidusrühmade vahel. usume, et SEPA tagatakse lai-, rakendama juba esialgselt äh, järgmisest kuust alates äh, ja siis äh, meie praegune nõukogu muutub partnerlusnõukoguks. ja esimene partnerlusnõukogu kohtumine peaks aset leidma juba kahekümne esimesel juunil, see on selge signaal sellest, et meiegi oleme valmis omalt poolt kohustusi võtma. komisjon ja Armeenia ministrid on juba hakanud arutama teekaardi teemal SEPA rakendamiseks. ja otsesed tulemused on kodanike jaoks väga tähtsad. Euroopa Liit on Armeenia võttis koduvägivalla vastase seaduse vastu eelmise aasta septembris, see on väga tore. see on üks märk ja me loodame, et SEPA rakendamine muudab äh, positiivsemaks ka ärikeskkonna, mille tähtsust on eelkõnelejad toonitanud, ja see ehk kõigutab praeguseid oligarhilisi struktuure, mis oleks oluline majanduse arengu seisukohast Armeenias. meie kokkulepe peaks stimuleerima ähm, ma-, kaubandust, investeeringuid ning majanduskasvu üldisemalt. ootame pikisilmi võimalust positiivse sealt kaasata Armeenia idapartnerluskoostöösse, et selle kaudu edendada julgeolekut, jõukust ning stabiilsust nii Armeenias kui laiemalt Armeenia lähipiirkonnas ning tervitame rõõmuga peaminister Pashinjani Euroopa Liidus. suur tänu, härra Devinju, ja kui soovite, siis härra Markarjan saate veel lõpetuseks korraks sõna lühidalt suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid. suur aitäh teile nii teie mure tundmise eest kui teie valmisoleku eest pidevalt meid toetada ning loomulikult kõik sõnumid, mida te meile täna edastasite, annan mina omalt poolt edasi. mis aga puudutab küsimusi, mis puudutab äh, uuringuid, siis äh, ja, ja, ja mis edasi saab, äh, siis tegelikult töö on just algust saanud, mitte ametlikult veel parlamendis, kogu info selle kohta, mis edasi saab, jõuab teieni äh, kohe, kui see saabub. suur tänu ning soovin edu Armeeniale. ning sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise. ja jällegi palju õnne teile Äh, viimase aja arengu puhul ning äh, kohtume teiega jälle. nüüd ootab meid ees äh, päevakorrapunktide kolmteist ja neliteist käsitlemine Euroopa Liidu ja Iraani vaheline partnerlus ja koostöölepe. tuletan teile meelde, et me peame kella kaheteistkümneks asjadega ühele poole jõudma, sellepärast et tõlge on ette nähtud ainult kuni kella kaheteistkümneni, sellepärast et oleme kohal juba kella kaheksast hommikul. meil toimus meie laiendatud juhatuse kohtumine kell kaheksa. nii et palun tehke lühidalt, pidage oma kõneajast rangelt kinni ning loodetavasti saame asjadega ühele poole. Uh... nii et tegemist on siis uh, selle teise uh, läbivaatamisega mis puudutab Euroopa Liidu ja Iraagi vahelist partnerluse koostöölepingut, meil on sada kolmkümmend kaheksa muudatusettepanekut ja ma tean ka seda, et Prosaifi tegeleb äh, praegu muud-, äh, kompromissmuudatusettepanekutega, äh, ta on ka siin ise kohal, seega annan sõna raportöörile. loodetavasti, kes ära lähevad, teevad seda kiiresti. aitäh ja head kolleegid! pärast ähm, parlamendivalimisi äh, laupäeval Iraagis saame siis tänasel arutelul äh, kinnitada äh, üle oma pühendumust Iraagi küsimustele, et valitsus loodaks võimalikult kiiresti, mis aitaks kaasa siis riigi ülesehitamisele ja äh, lepitusprotsessile. nagu te ütlesite, raporti projekti kohta tehti sada kolmkümmend kaheksa muudatusettepanekut, tänan kõiki variraportööre äh, nende panuse eest, tegelen praegu kompromissettepanekute väljatöötamisega, mulle tundub, et muudatusettepanekud suures osas täiendavad esialgset teksti, kuna äh, nendes rõhutatakse eriti äh, seda, et äh, Daeshi kuritegusid ei tohi jätta karistamata ja tuleb panustada rohkem Iraagi ühiskonna mitmekesisusele, tuleb võidelda korruptsiooni vastu, tuleb tegeleda demobiliseerimisega ja Mm, tuleb leida koostöövõimalusi eh, erinevates eh, valdkondades, eh, et tagada riigi stabiilne areng mul on kavatsus paljud muudatusettepanekud kompromissettepanekutesse viia ja anda siis üldine pilt Iraagi ole-, olukorrast ja töötada välja ambitsioonikas tekst, aitäh kõigile kolleegidele! kõnelejal pole mikrofoni. Uh, are there any members on our list? Uh, kas on uh, sõnasoovijaid, härra Naart, palun. Äh, suur tänu, proua ähm, äh, Saifi äh, tehtud töö eest, ka teised liikmed osalesid selle teksti, tekstiga tehtud töös aktiivselt, nagu mitmel korral juba mainitud, ähm, Põhja Äh, Ameerikast äh, arusaamatud ja äh, kahjulikud sekkumised tuleks lõpetada. ja meie peame siin midagi ette võtma. Iraagis on teatud mõttes selline Iraak on nagu valge leht praegu aga kogu seda katastroofi loomulikult äh, saab äh, lahendada ainult äh, see riik ise ja mitte sektantliku lähenemisega ehk siis kaasava, kaasavat lähenemist tuleks siin kasutada. nii et oluline on just see kaasavuse ähm, põhimõte ja ka tuleb siin silmas pidada võitlejaid, et et äh, teha siis äh, lõpp äh, Daeshi võimule ja selleks on vaja Iraagi valitsuse jõulist tegevust tarvis. lisaks sellele on Kurdistani probleem, mis on riigi lõhenemist veelgi süvendanud, nii et me peame olema realistlikud ja me ei tohi ainult piirduda ideoloogiaga ja üksikrühmade huvidega seda tuleb silmas pidada äh, selle riigi äh, huvides ja see tegemist on ka väga olulise riigiga meie jaoks selles piirkonnas, suur tänu! härra Naart, kui rohkem äh, sõnasoovijaid ei ole, siis komisjoni hääletus tuleb kahekümnendal juunil ja täiskogus võib seda planeerida kas juulikuusse või siis septembrisse. et suur tänu äh, proua Saifi äh, tehtud töö eest, täname ka variraportööre ja äh, ootame siis teksti lõppversiooni koos kompromissidega. aitäh koostööst tänasel hommikul, see oli veidi keeruline. jätkame pool kolm uute teemadega, aitäh!